tere hommikust, daamid ja härrad! alustame oma tänast istungit, ma palun, et kõik istuksid oma kohtadele. kõigepealt äh, meie tänane päevakord. esimene päevakorrapunkt on ülemkogu äh, järeldused. tavaliselt äh, ma annaksin sõna härra Van Rompuyle, aga teda ei ole veel kohal, nii et, et me peame natukene ootama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 Äh, ma võiksin teile ise ka natukene ülemkogu järeldustest üht-teist kõnelda, kui tahate, võite kuulata minu äh, märkusi senikaua, kui härra Van Rompuy kohale jõuab monsieur le président bienvenue tere hommikust, tere tulemast. La séance était déjà ouverte, vous avez la parole, monsieur le president. president, president, lugupeetud saadikud, Euroopa Ülemkogu esimesel ja teisel märtsil oli